much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good niisiis, tere pärastlõunat kõigile. ma tean, et kõik ei ole veel kohal, aga peame alustama, sellepärast et äh, need, kes ajal silma peal hoiavad, annavad meile juba märku. esimene päevakorrapunkt on number kümme reitinguagentuuride tuleviku väljavaated, Wolf Klintsi raport, hääletus. nii et kui teil on äh, hääletuskaardid olemas, siis äh, palun äh, sisestage need. võiks läbi viia elektroonilise hääletuse testi. Pitellal ei ole kaarti, Svenil ei ole kaarti, kellel veel ei ole kaarti? teeks ehk testi nüüd ja küsimus on, kas teile meeldib isik, kes istub teie kõrval? teeme jah salajase hääletuse, et kas teile meeldib see isik, kes istub teie kõrval? Right. Okay, so, so, so we. niisiis äh, kolm on puudu, roheline, sotsiaaldemokraatia. ma ei tea, mis äh, juhtub, proovime. siin välgutab ja ütleb, et kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus see toimib, kui te olete erinevas saalis. sulgeme nüüd hääletuse. niisiis, kas olen valmis? kõigepealt äh, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle viiekümne nelja. hästi, hääletamine on lõppenud. üks äh, lisahääl poolt, aga see nüüd ei päästnud niikuinii. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle viiskümmend seitse, ma olen natuke segasuses. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud vahet pole kolmteist kahekümne vastu. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt. palun tõstke käed üles, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. kuuskümmend langeb ära, siis kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss F poolt mida te tahate üle kontrollida? kuuskümmend neli, selge, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Jüri kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 sada üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, muudatusettepanek sada üheksa, palun. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja üht-teist tuleb juurde lisada. nii, nüüd on siis kõik äh, tasakaalus. härra Pitella, kas sa hääletasid? nii et poolt. nii et äh, nüüd meil on kuusteist viieteistkümne vastu, nii et tegelikult vastu võetud see oli sada üheksa, jah? nii et see on vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et samamoodi, aga kontrollime üle, sada kümme. Hmm? Ole, we are on a card vote, I suggest you plug in quick. Ole, me siin hääletame hääletuskaardiga, nii et äh, pane kaart kiiresti sisse We still got two more people here to vote, but okay. et kaks inimest veel äh, liitub hääletamisega. niisiis. Right, are you pressing your button? kas vajutate nuppu, Silvi? nüüd on kõik hääletanud. hästi ja tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri, kaks teine osa poolt. vabandust, eraldi hääletus. jah, teine osa. Jüri, kaks. nii et kõigepealt siis esimene osa poolt, esimene osa, jah vastu erapooletud ja tundub, et vastu võetud ja teine osa nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist ja sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M, vabandust, ei, originaaltekst, paragrahv neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt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 nii et ähm, vastu võetud. veel kaks on vastu, nii et kakskümmend, kakskümmend. nii et ähm, seetõttu tagasi lükatud. kakskümmend kahekümne vastu tagasi lükatud. nii et sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. niisiis, Pitella. kas saaksime uuesti alustada ja uuesti hääletada? hääletame muudatusettepanekut sada viiskümmend kaheksa. niisiis palun avage hääletus sada viiskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõpeb. niisiis, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sada seitsekümmend kolm. kas kõik on hääletanud? hästi, hääletamine lõpeb. niisiis kui palju lisahääli meil on? tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss S kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. teine osa, hääletage poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt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 hääletamine lõppes ja selgelt tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt. ma arvan, et äh, keegi peale Wolfi peab ka hääletama. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. sada kaheksakümmend üheksa, esimene osa. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud äh, kolme häälega pluss üks äh, Diego poolt. nii et pluss kaks nii et äh, härra Pitellal on nüüd kaart olemas, aga ikkagi tagasi lükatud. nii, teine osa, kas see langeb nüüd ära? Wolf, kas me hääletame ka teist osa? jah, sada kaheksakümmend üheksa, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, poolt muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime igaks juhuks neljanda muudatusettepaneku üle. hääletamine on lõppenud ma usun, et me peame lisama kaks poolthäält ja miinuseid ei ole, nii et äh, ühe häälega vastu võetud. nüüd edasi kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt. ei, see ei lange ära, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime üle. kas kõik on hääletanud ja tagasi lükatud? originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kaardiga muudetud teksti. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. niisiis, selgelt vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, neliteist jäid erapooletuks. palun täpsustage, millised liikmed hääletavad ja kellel ei ole kaarte. Sven Kiigold, Diego Feio härra Pidela nüüd sai oma kaardi, nii et äh, kaks tükki. okei okay.. hästi. So we are now moving on. nüüd edasi sekretäriaat vahetab äh, kohad, aga mina jätkan. Ashley Foxi raport äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes. kas kõik on valmis? paragrahv üks, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO viis poolt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 vastu võetud. kontrollime üle kolmkümmend, kui te soovite. mulle küll tundus, et see läks läbi. kolmkümmend, kontroll. kolmkümmend. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. jaa, vastu võetud siit tuleb üks miinus, üks ei hääl ja härra Feio. Diego, tänan. nii et äh, vastu võetud. niisiis. nii, Jüri paragrahv üheksa läheb sisse, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Jüri seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri on lisandus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Jüri ja mina poolt, vastu, erapooletud. siin polegi numbrit. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lü-, võetud, muu langeb ära Inko neliteist vist peaks järgmisena olema. Inko langeb ka ära, nii et nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga teeme uuesti, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Imko kümme poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle, IMCO kümme, palun. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes. vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muu langeb ära, nii et Jüri kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss H. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kaks ei lähe hääletamisele. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Jüri kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt. tahate üle kontrollida Jüri kolme? palun. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud tõesti. Oh, hang on. Sorry about this. Wrong phone. Go. Vabandage, vale telefon. kuuskümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kuuskümmend viis uuesti. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus ettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis nüüd? muudatusettepanek seitsekümmend või? seitsekümmend tuleb ka läbi hääletada. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kompromiss, J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud IMCO üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO üksteist poolt, vastu, poolt ühesõnaga, vastu erapooletud ja vastu võetud. Jüri üksteist ei hääleta, Jüri kakskümmend kaks. mida? Jüri kakskümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. ma ei tea, kuidas sotsiaaldemokraadid hääletasid poolt ja nii et vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Jüri üksteist ei lähe hääletusele, IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me hääletame IMCO nelja? ei, see langeb ära. IMCO kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud originaaltekst äh, langeb ära, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tuleb üle kontrollida. kaheksakümmend kaks. kas kõik on hääletanud? ühe häälega heaks kiidetud, kahe häälega, ühega nüüd kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu. kaheksakümmend seitse on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kas keegi räägib seal millestki? millisest muudatusettepanekust te räägite? kaheksakümmend üheksa, jah, selge, kontrollime siis üle. okei okay., it is reject- see on tõesti tagasi lükatud. juuli kakskümmend kolm, see võetakse siia sisse, edasi IMCO seitseteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, IMCO seitse poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, juuli kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud Jüri kakskümmend nelja me ei hääleta, edasi üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kas kontrolliksime üle number üheksakümne viie, palun? kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt vastu er,, erapooletuid. tunne, et kätt ei tõsteta enam, tõstke käsi, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, üheksakümmend seitse. We check it. see on tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu on erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, sada poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud sada üks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolm, poolt, vastu, kontrollime saja kolme üle, palun. see on heaks kiidetud. sada neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi kompromiss K, kes on poolt, vastu erapooletuid. äkki proovime uuesti, kompromiss K poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi number sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Jüri kakskümmend kuus võetakse siia sisse, sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, äh, tagasi lükatud sada seitseteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime saja kahekümne üle, palun. kas kõik on hääletanud? kaksteist ei ole hääletanud, seda ma tean, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sest Sven, mis pidi sina hääletad, ahah, aga ikkagi see on tagasi lükatud. edasi sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, juuri kaheksateist üheksateist ja seitseteist lähevad sisse, edasi sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vist tagasi lükatud, aga kontrolliksime üle. see on tõepoolest tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt sada nelikümmend kaks poolt, vastu. väga raske on siin hääli lugeda, kui Rahvapartei ei hääleta, nii et sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. siit ülejäänud langeb ära ja lähme saja neljakümne nelja juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Jüri kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud Jüri kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. häälestame nüüd tervet teksti tervikuna elektrooniliselt. mul oleks selgitav küsimus, kompromiss H. seal ei olnud suulist muudatusettepanekut kompromissis endas küllap me hääletasime seda siis kompromissiga koos, ma tahtsin lihtsalt selles veendunud olla. ja just nii see on. vabandan, see tekst ei olnud märgitud, et see oli suuline muudatusettepanek ah,. tegelikult ikka oli, aga ühesõnaga keegi ei olnud äh, millegi vastu tol hetkel. hääletame siis tervet äh, teksti. Uh, Uh, hang on, okei okay.. How did we manage to cancel that? kuidas me siis suutsime selle hääletuse nüüd äh, ära tühistada? me ei hääletanud seda lõpuosa siin, kus on tsitaat üks, originaaltekst, kes on poolt vastu heaks kiidetud, number kaks poolt vastu heaks kiidetud, heaks kiidetud ja nüüd üritame siis hääletada järel tervet teksti muudetud kujul kas kõik on hääletanud, hääletus on sellega lõppenud ja see on heaks kiidetud. nii et kolmkümmend kaheksa, kolm ja kaks. Lähme edasi nüüd hääletuse juurde, mis puudutab Euroopa Keskpanga juhatuse liikme nimetamist, Peeter Praati, meil oli kuulamine täna hommikul. nii et kas me võime lihtsalt selle heaks kiita? nii et plaksutage siis aplausiga, teeme seda <laughs> right, that's done by. selge, väga hästi, see on siis nüüd tehtud. nüüd lähme edasi järgmise raporti juurde, milleks on härra Kutaši raport, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande üheksanda aasta aruannet ning kes on number kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number neliteist poolt, vastu. äkki proovime uuesti, number neliteist poolt, vastu, erapooletuid. peame elektrooniliselt pärast seda kõike selle ikkagi üle kontrollima can't even see how we're supposed to be voting. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? sel juhul on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud vist, jah. nüüd kuusteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksateist äh, langeb ära, nii et kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi number kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seit-, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, kas saaksime kontrollida elektrooniliselt number kolmekümmend ühte, palun? kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. Well, it still falls. ikkagi langeb see ära. või see on tagasi lükatud. nüüd originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kas keegi ütles, et kontrolliksime üle, teine osa number, teine osa siin originaaltekstis lõikes üksteist, kontrollime It's everybody voted kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nii et sina poolt ja sina vastu, nii et kokkuvõttes on see ikkagi tagasi lükatud. nii et äh, mul oli õigus, edasi kolmkümmend kaks. poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kolmkümmend seitse võeti tagasi, originaaltekst lõikes kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapoolet-. kolmkümmend üheksa, palun hääletage, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend, nelikümmend langeb ära, originaaltekst lõikes neliteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kolm, nelikümmend kaks langeb ära, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, era, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend poolt. ja palun, hääletusnimekirjas on kirjas, et nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa võivad olla ka lisandused, nii et peaksime neid siis ikkagi hääletama. ei, need on siiski kompromissis sees. jah, see oli sel juhul, kui kompromiss ära langeb. nüüd edasi viiskümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend kaks kontrollime üle oh.. Right. Um, Mr. Feo. härra Feo, kuidas te hääletate? härra Kiigold, jah, selge, see on tagasi lükatud. originaaltekst poolt. originaaltekst lõikes kakskümmend üks poolt. originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend kolm poolt vabandust, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid. ma tõesti ei tea, äkki kontrollime elektrooniliselt üle muudatusettepaneku viiskümmend kolm. That's carried. see on heaks kiidetud. nüüd siis teine osa, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd kont üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, era-, oi, vabandust, see on juba kaetud, nüüd number neli poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kund viis poolt. nii et kuni number neljateistkümneni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, need on kõik heaks kiidetud, number viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. hääletame teksti muudetud kujul. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on heaks kiidetud nüüd on vaja hääletada ka resolutsiooni. Come on, keep on voting. With eleven more of you sitting there with üksteist inimest ei ole veel hääletanud, nüüd kümme. Six of you kuus ei ole ikka veel hääletanud, viis, neli, kolm, kaks, üks. keegi ikka ei hääleta. no mis siis ikka, hääletus on suletud, kolmkümmend üks poolt ja neli vastu So this oh. is the first vote and then the second. What you mean? There is a second vote which is this. Yeah. There's nothing. No? Right. Okay. okay. Yeah. Now we go on to the. Lähme eurosularaha piiriülese maanteeveo juurde. muudatusettepanek number kolm poolt. ei. kas kolm kuni seitse saame plokina hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja ülejäänud ka suuline muudatusettepanek plokina poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul. Votes closed hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt ühehäälselt, väga hästi. ja nüüd seadusloomeline resolutsioon. hääletus on alanud Come on, keep voting. hääletage ikka edasi. palun, jätkake ikka hääletamist. vajutage nupule. neli inimest ei ole veel hääletanud, kaks, selge, nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend, äh, kolmkümmend neli poolt nüüd äh, Sophie Ogoni raport en bloc, one vote. hääletame plokina, ma loen selle siiski välja. siin on kirjas, et vastavalt heakskiitmismenetlusele räägitakse siin kaasotsustusmenetluse äh, määruse pikendamise osas, mis puudub eurosularaha professionaalset piiriülest maanteevelu, maanteevedu nende riikide kohta, kes hakkavad kasutama euro peagi. nii et hääletame nüüd seda kohaldamisala laiendamist, kas teeme seda elektrooniliselt, jah? palun hääletage, ainult üks hääletus. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, väga hästi, proua Okuni, see on siis nüüd pikendatud või laiendatud nüüd üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevik. olete valmis, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid? tagasi lükk-. kompromiss A. kompromiss A. siin on ka ALDE suuline muudatusettepaneku kompromiss A osas, kas te kõik olete nõus sellega? me nõustume suulise muudatusettepanekuga praegu. kas te tahate hääletada selles osas? hästi, hääletame seda siis eraldi. kes selle poolt on, kes vastu on? tagasi lükatud. seega algne kompromiss A poolt, vastu, erapooletud. kas seda saaks elektrooniliselt hääletada? Original compromise A. kompromiss A algsel kujul. Has everybody voted? Votes closed. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuues poolt koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt it is agreed. Okay, right, first of... hästi, esmalt siis äh, hääletame suulist muudatusettepanekut, mille on teinud raportöör, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime um,. No, I don't know. Right. Okay. Right, that's carried. So... heaks kiidetud, see tähendab seda, et äh, roheliste muudatust me ei hakka hääletama. Okay, so... hästi, nüüd on meil suuline muudatusettepanek äh, raportööri suulisele muudatusettepanekule, mida me teisena hääletame ja soovitakse siis muuta Euroopa raamistikku ühtseks Euroopa Liiduks, kes poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud. see läks kergelt, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud palun, kas saaks rohkem käsi püsti tõsta? teine osa, kaheksas muudatus, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime nüüd. Perhaps... ja kas Alde saaks ka märku anda, mida teha, aitäh. okei <laughs> okay,, four of you have hästi kes veel ei ole hääletanud, hääletus suletakse. vastu võetud. kompromiss B. ei. üksteist muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist. siin on suuline muudatusettepanek raportöörilt. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viisteist langeb ära on tagasi võetud ka kuusteist ja seitseteist esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu. jälle palju lehvitamist siin saalis, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja elektrooniline hääletus muudetud teksti osas oh,. Um, <coughs> Thank you. I know, I know it jah, ma tean, see sõltub sellest, kus Corin istub, ma ei näe lihtsalt, eh, kuidas Silvi on, nupp põleb. Eh, heaks kiidetud kahekümne kuue häälega. hästi, pärast seda põnevat äh, hääletamist läheme siis edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks. ja raportööriks on äh, Piedikäinen. kas ta on kohal?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 jah, eh, sinu raportist on eh, jutt. Um... jah, aitäh. no vabandust. Eh, lugupeetud esinaine, et ma siin parajasti tegin midagi ja ma ei saanudki kohe aru, et minu kord oli, aga tahaksin tänada kõiki kolleege väga konstruktiivse töö eest ja kommentaaride eest ja muudatuste eest ja me oleme üritanud nüüd sellist kompromisspaketti luua, kus siis äh, oleks ära toodud kogu komisjoni ühised seisukohad. ma usun, et siin ei ole mingeid erilisi probleeme. mõned hilised kommentaarid, mis ma sain, puudutavad teenuste direktiivi, osad kolleegid ei tahtnud, et seda siin mainitaks ning seejärel taheti samuti eh, siin eh, välja jätta mm, lepingute osas eh, lõppteenused, aga tahaksin kokku võtta nüüd need peamised punktid, mille raport põhineb, kui meil aega on. esmalt lepinguõigusalane äh, ettepanek on teretulnud, see on oluline, see on kasuks äh, nii Euroopale tarbijatele kui ka VKE-dele. teiseks tuleb läbi viia mõjuanalüüs, mõju hindamine äh, ja tuleb samuti tagada piisav õiguslik selgus opt-in'i osas. me arvame samuti, et tuleb tagada siin väga kõrge tarbijakaitse tase ja see tähendab seda, et kõik opt-in lepingud peaksid tagama äh, samad äh, õigused tarbijatele, kui on ära toodud tarbijate õigused direktiivis ja seda seetõttu, et tarbijaõiguste direktiiv kiideti heaks enne selle, eh, seda dokumenti ja teiseks, kui liikmesriikide tarbijakaitseõigus pakub kõrgemat kaitset tarbijatele, siis see on see, millest tuleb lähtuda. me tervitame seega Euroopa lepinguõiguse loomist, aga alati tuleb pakkuda kõige kõrgem võimalik kaitse tarbijatele meie sooviks on äh, avaldada äh, ka survet B2B äh, lepingute osas komisjonile ja samuti rääkisin juba teenustest. muidugi mõista tuleb käsitleda seda sektoriaalse õigusloome raames, aga kui tekib olukordi, kus tuleks teatud puhkudel kaasata kindlustusaspekte, eh, siis peaks just vastav ekspertrühm need küsimused läbi vaatama. suur aitäh! see oligi kõik um,. kas variraportöörid soovivad sõna? Sven, Katrin? no I, I only thank the jah, ma tahaksin ainult tänada raportööri selle eest, et toimunud koosolek oli nii viljakas ja mingeid muid kommentaare praegu ei ole. okei okay,, Catherine. Catherine. aitäh äh, ja aitäh ka raportöörile. siin on palju tööd ära tehtud, ma olen rahul muudatustega ja koostatud kompromissidega, mis raportöör on teinud ja ma toetan eriti seda, et tahetakse läbi viia mõjuhinnang, seda me arutasime ka Strasbourgi kohtumisel, see on tõesti väga oluline. kui me vaatame, miks väga paljude tarbijad ei osta kaupu eh, piiriüleselt, siis eh, üle seitsmekümne protsendi neist väidab, et nad eh, teevad, jätavad selle tegemata hindade tõttu ja ainult kakskümmend protsenti ütlesid, et just äh, ära toodud äh, garantiide ja tingimuste tõttu. me peame mõistma, mida me tegelikult teeme ja mõjuhinnangu läbiviimine on siin eriti oluline, seega äh, ma toetan seda ettepanekut, mida hääletatakse vist vist järgmisel nädalal jah, aitäh, mina olen Ande variraportöör ja mul on ainult kaks märkust ühte neist on äh, juba mainitud, opt-in'i võimalus ning äh, kuna te selle kasuks, äh, kui selle kasuks otsustatakse, siis see on üks võimalus, aga ei pruugi seda kasutada. aga minu muudatusettepanek seitseteist puudutab seda, et siin peaks olema sõna seega, therefore või vähemalt koma peaks siin olema ning äh, õigusküsimuste komisjoni raportööriga olen seda arutanud, ta on sellega väga pikalt tegelenud ning äh, tema ütleb, et kunagi ei ole plaanis olnud finantsteenuste katmine või suuremate lepingute katmine, me räägime siin äh, väiksematest tarbijalepingutest, mitte ka keerukamatest küsimustest, mille puhul on vaja tõenäoliselt teistlaadset ettepanekut ma arvan, et nii see ka on ja seetõttu ka osad liikmed siit komisjonist on ettevaatlikud ja usuvad, et tegemist oleks väga suure sammuga, kui me tahaksime ka finantsteenused siia lisada. mina omalt poolt ka ütlesin, et seda me ei olegi plaaninud, see teema väärib palju rohkem tähelepanu. nii palju minu poolt, Sirpa, kas tahad veel vastata? jah, aitäh, ma usun, et et võin äh, siin vaid küsida finantsteenuste kohta veel ühte, et kas te leiate, et nad peaksid täielikult välja jääma või siis oleks võimalik vähemalt äh, idee sisse viia, et nad jäävad praegu välja, aga äh, pikemas perspektiivis, kui on mõjuhinnang tehtud ja kui ka ekspertrühm on äh, kokku tulnud, siis äh, kas oleks võimalik ka seda küsimust vaadata? ma usun, et äh, ma sooviksin, et kui me tahame finantsteenuseid ka katta, siis meie komisjon peaks sellega palju rohkem öö, olema seotud, sest siin me räägime hoopis teistsugustest lepingutest ja ma ei usu, et praegune ettepanek oleks sellest johtuvalt äh, välja töötatud. ja ma ei usu, et pärast äh, mõjuanalüüsi äh, lihtsalt paar sõna selle kohta oleks piisav õigusasjade komisjoni raportöör rääkis just mootorsõidukite õnnetustest ja sellest, kes kus autoga sõidab Äh, siin võib erinev, äh, erinevad jurisdiktsioonid olla mängus. Äh, kui teie sõidate autoga või keegi teine ühes riigis, siis võib tekkida küsimusi sellega seoses, kes kindlustuse kulud katavad, et tegemist on siin tarbijakaitse teemaga ja see meil on olnud varem pädevustega seoses konflikte ja ma olin nõus, et sellised teemad võiks olla lisatud kui me nüüd tahaksime ka kõiki finantsteenuseid kaasata, siis see võiks olla natuke rumal. Right, so with that um.... hästi. hääletus toimub kahekümne teisel märtsil ja mm, mais hääletame täiskogul seda ning äh, järgmiseks punktiks on üheksas hoiuste tagamise skeemid uuesti sõnastamine ja raportööriks on äh, Peeter. kas oled valmis? austatud äh, esinaine, lugupeetud äh, kolleegid, hoiuste tagamine on teema, millega on see komisjon tegelenud mitmeid kordi ja nüüd finantsturu reformi raames on see üks uutest meetmetest selleks, et äh, luua stabiilne hoiuste tagamise skeem Euroopas. Euroopa Komisjon on vastavalt sellele teinud ettepaneku, mida ma kohati pooldan, toon välja erinevused ja räägin põhimõttelistest erinevustest äh, lähenemises ja siis äh, omakorda äh, detailidest. Euroopa Komisjon lähtub äh, sellest, et meil on äh, lähenemine, et mudel, mis sobib kõigile. see peaks sobima siis kõigile liikmesriikidele. paljud äh, hoiuste tagamise süsteemi osad, pangad ja ka valitsused on arvamused, et see ei arvesta olemasoleva reaalsusega. on juba olemasolevaid häid hoiuste tagamise skeeme ja nendega ei arvestata piisavalt. ma saan aru Euroopa Komisjonist, kui ta ütleb, et meil peaks olema Euroopa tasandil sama hoiuste tagamise skeem, aga see mudel, mis sobib kõigile, ei pea olema tingimata ainulahendus. mida me tahame? esiteks, me soovime sama kaitset, teiseks me sobime, et oleksid äh, võrdsed äh, tagatissüsteemid ja kolmandaks me soovime, et ei oleks konkurentsimoonutust pankade ja kindlustuste vahel. Neid kolme eesmärke on võimalik aga saavutada nii, aga niimoodi, et äh, Euroopa tasandil luuakse samad mängureeglid, säilitades olemasolevad äh, skeemid liikmesriikide tasandil peaks aga olema suur paindlikkus äh, hoiuste tagamise skeemide toimimise osas. konkreetselt tähendab see seda, et äh, liikmesriigid saaksid äh, kasutada paybox süsteeme, mis ei maksa midagi panga pankroti puhul ja nad võivad äh, minna ka selle süsteemini, mis on olemas äh, Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal. hispaanlastel on äh, segu või segasüsteem niimoodi, et kasutatakse ka ennetusmeetmeid, et pankasid päästa ja samas panga äh, pankroti puhul on võimalik teha ka väljamakseid. nii et ei tegeleta ainult päästmisega, vaid ka ennetamisega. ja no põhimõtteliselt need paindlikkused ja erinevused komisjoni ettepanekus puuduvad. ühesõnaga, minu ettepanek äh, näeb suuremat vahendamist, kasu, vahendite kasutamist ennetamisvaldkonnas ja ettevõtete poolt, aga mitte süsteemi suvast ja lähtuvalt. tuleb tagada, et äh, kui ennetamisele järgneb siiski päästmine, siis peab olema piisavalt raha, et teha väljamakseid. kõik peab toimuma vastavalt Euroopa mängureeglitele, mida riiklikult rakendatakse. meil peab olema kontrolleerit-, kontrollitud vahendite eraldamine vastavast äh, finantsvahendite fondist, mis läheb kaugemale kui komisjoni poolt välja pakutu. kõikide hoiuste tagamise skeemide stabiilsus. see on äh, saavutatav niimoodi, et äh, me pakume hoiustajatele kaitset äh, kuni saja tuhande euro ulatuses. komisjon tegi ettepaneku, et oleks üks koma viis protsenti kõlblikest hoiustest, mina pakun üks koma viis protsenti kaetud hoiustest ja miks ma seda teen? komisjon viitab riigi kogu hoiustele, sellepärast et äh, üheski riigis ei ole kaetud äh, hoiused äh, eristatavad, sellepärast et infot kliendi kõikide hoiuste kohta veel äh, infotehnoloogiliselt ei ole võimalik saada, Ühendkuningriik juba liigub selle info kogumise suunas, teised riigid seda infot ei saa veel pakkuda. nii et nüüd tahetakse võeta, võtta mõõtmise aluseks hoopis äh, teistsugused äh, andmed ja minu meelest kaitstakse seda nüüd komisjoni ettepanekus, mida kaitsta ei olegi vaja. siin tekivad äh, ebakõlad erinevate finantssammaste vahel. kui ma vaatan komisjoni ettepanekut, siis äh, üks koma viis protsenti kõlblikest hoiustest või kaetud hoiustest, siis Luksemburgis tekib äh, siin äh, erinevus kaheksakümmend kaheksa protsenti, Hollandis äh, kakskümmend kolm protsenti ja luksemburglased peavad siis rohkem äh, fondi sisse maksma ja kui me soovime ühtset Euroopa lähenemist, siis peavad olema kaetud hoiused hoiuste tagamise skeemi aluseks. Ühendkuningriik on juba liikunud selles suunas, siin ei ole tegemist millegi võimatuga ja miks pangad seda tänaseni ei ole siis teinud? pangad on äh, öelnud, et äh, neid äh, fakte on vaja siis, kui ma lähen pankrotti ja see mind niikuinii ei huvita. mina oma raportis soovin paika panna sellist lähenemist, mis suunab süsteemi liikuma sinnapoole, et lähtutaks äh, kaetud äh, hoiustest. see üks koma viis äh, protsenti kaetud hoiustest peaks olema eesmärk, aga kui süsteemid ei ole selleks veel valmis, siis makstakse üks koma viis protsenti kõlblikest hoiustest. Nende süsteemide jaoks läheb äh, asi kalliks, äh, kui ei suudeta kaetud hoiuste põhjal arvutada ja niimoodi on turud motiveeritud võtma niivõrd pea kui võimalik, et äh, pakkuda kaetud hoiuste kohta infot ja samuti infot kõikide hoiuste kohta. Ühendkuningriik näitas, et selline tegevus on läbiviidav suhteliselt kiiresti. oluline on, et oleks infot kaetud äh, hoiuste kohta, et oleks info klientide kõikide hoiuste kohta ja samuti tuleb äh, paika panna väljamakse tähtajad, äh, kui on tegemist pankrotiga. praegu on öeldud, et kakskümmend päeva pluss kümme päeva. selle aja jooksul peaks saama hoiustaja oma raha kätte minu arvates see ei äh, toimi, sellepärast et äh, inimesed ei saa ju kakskümmend päeva oodata, enne kui nad äh, jälle raha saavad. loomulikult, kui inimestel on mitu pangaarvet erinevates pankades ja nad on rikkad, siis ei ole probleemi, aga paljudel sellist olukorda ei ole. komisjon teeb ettepaneku lühendada tähtaega viiele päevale, see on hea eesmärk aga kuna ei ole infot kliendi kõikide hoiuste ja kaetud hoiuste kohta, siis äh, pangad ütlevad, et see ei ole tehniliselt teostatav isegi Ühendkuningriigis. aga Ühendkuningriigis varsti ollakse selleks võimelised, seega klient soovib, et äh, makstaks äh, raha kiiresti välja, aga samas me ei tohi anda ka valesid lubadusi kui lühikesest tähtajast ei ole võimalik kinni pidada, aga selline lubadus antab, olukord, et esimesel eh, juhul, kui eh, tähtajast kinni ei peeta, siis eh, kliendid mõnest teisest ohustatud pangast võtavad kiiresti oma raha välja, neil kaob lihtsalt usaldus äh, süsteemi vastu ja nad kardavad, et nad ei saa oma raha ohu korral kiiresti kätte või pankroti korral. nii et me peame panema paika sellise tähtaja, millest on võimalik ka kinni pidada. minu ettepanek on seega järgmine. põhimõtteline tähtaeg oleks seitse päeva. kui süsteem ei ole selleks võimeline, siis nad äh, saavad kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni jääda kahekümne päeva maksetähtaja juurde, nad peavad aga samas äh, garanteerima, et äh, iga klient saab viie päeva jooksul oma kontolt äh, kätte viis tuhat äh, eurot ilma põhjaliku kontrollita. nii et kõigepealt viis tuhat eurot kahekümne päeva pärast äh, ülejäänud raha. nii et põhjalik kontroll toimub alles pärast kahtekümmet päeva. ka sellise süsteemiga looksime me motivatsiooni äh, maksta niivõrd kiiresti välja kui võimalik ja samuti äh, kujundama oma süsteemid äh, selliseks, et oleks võimalik saada kiiresti info kätte väljamaksete tegemiseks, et vältida topeltmakseid tulevikus. Euroopa Komisjon on teinud siin ettepaneku teha koostööd äh, hoiuste tagamise skeemid ettevõtete vahel Euroopas. Euroopa Komisjon näeb siin ette seda, et liikmesriikide süsteemid äh, peaksid teineteist toetama laenude abil, kui üks süsteem satub raskustesse. mul äh, tuleb öelda, et äh, olles kõnelenud paljude kolleegidega ja ka äh, liikmesriikide esindajatega, et see ei ole hea mõte. meil on Euroopas erinevad pangandusturud, meil on erinevad äh, riskid ja kui nüüd ühe riigi äh, kliendid peavad vastutama teise riigi panga tegevuse eest, siis see ei ole õige, välja arvatud juhul, kui üks süsteem on äh, huvitatud äh, teise toetamisest. näiteks äh, Ühendkuningriik toetab tugevalt Iirimaad, olgugi et Ühendkuningriik ei ole Eurotsoonis. nii et süsteemid võivad olla ka huvitatud sellest, et naabril kehvasti ei läheks, nii et võiks jääda vabatahtlik võimalus anda laenu teisele hoiuse tagamise süsteemile, kui laenuandjale tundub see tegevus mõttekas. nii et me nõrgendasime siin komisjoni ideed, nii et ei oleks enam tegemist kohustuse, vaid vabatahtlikkusega. ja lõpetuseks lisasin veel ühe vabatahtliku aspekti siia juurde, kui rääkida Euroopa koostööst liikmesriikidel peaks olema võimalus üles ehitada piiriüleseid hoiuste tagamise skeeme. peaks olema võimalus äh, kokku panna erinevad pangandusturud, nii et oleks äh, rohkem raha katlas, et äh, siis äh, vajaduse korral oleks võimalik ka kiiremini väljamakseid teha. tihtipeale on ka pangad omavahel niivõrd tugevalt äh, seotud, et selline ühissüsteemi loomine on mõttekas, see aga ka peaks toimuma vabatahtlikult, mitte kohustuslikult. siinkohal tahaksin lõpetada omapoolse sissejuhatuse. tahaksin äh, tänada kõiki variraportööre, näiteks Vicky Fordi, kes äh, informeeris mind äh, Norra süsteemist. tänan kõiki konstruktiivse koostöö eest ma suhtlesin kõikide fraktsioonide variraportööridega enne selle raporti koostamist, sellepärast et kui meil äh, toimub selline paradigmade muutus, siis liikmesriigid äh, peavad olema vägagi paindlikud ja oluline on arvestada kolleegide seisukohtadega võimalikult varakult. ma loodan, et mul õnnestus äh, kolleegide arvamus raportisse sisse võtta ja kui ei, eks ma seda siis kuulen teie sõnavõttudest. Thank you very much um.... suur tänu ja variraportöörid, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine. mul ei olegi palju juurde lisada sellele, mida raportöör ütles. ka minu arvates on komisjoni ettepanekut põhimõtteliselt võimalik tervitada. komisjoni eesmärk oli ju lihtsustada ja harmoneerida olemasolevaid skeeme ja pakkuda paremat äh, hoiustajate kaitset. tarbijakaitse vastu loomulikult äh, pole midagi öelda. samuti peaks meil olema üle-euroopalised standardid peame olema väga ettevaatlikud, et me harmoneerimisega ka üle ei pingutaks. riiklikes pangandussektorites on äh, de facto erinevused ja need äh, peavad äh, kajastuma ka uues süsteemis, mis luuakse. me ei tohiks olemasolevaid süsteeme nõrgendada. nii et äh, komisjoni ettepaneku äh, suuremad miinused on äh, see väljamaksete tähtaeg, nagu juba mainiti, siis äh, see kümneaastane tähtaeg, see läheb ka liiga kaugele. edasi nüüd nende osamaksete arvutamine, see osa ei ole ka läbi mõeldud, riskil põhinev lähenemine on põhimõtteliselt õige, aga arvestades seda, et äh, finantsinstitutsioonid on väga erinevad, siis äh, tuleks nende erinevustega ka arvestada. tuleks mainida ka krediidi andmist äh, süsteemide vahel praegu ei ole see olnud piisavalt praktiline. ja viimane punkt, mida ma tahaksin mainida, on see, et harmoneerimises on komisjon läinud äh, liiga kaugele, meil oleks hoopiski vaja rohkem paindlikkust. Peeter Siimon pakkus välja, kuidas neid punkte oleks võimalik lahendada ja ma arvan, et siin on tegemist äh, tasakaalustatud äh, lähenemisega, mis tõstab äh, hoiustajate kaitset, aga samas ei pane ka finantsinstitutsioonidele liiga suurt äh, koormat. me oleme leidnud äh, hea tasakaalu harmoneerimise ja paindlikkuse vahel, paneme paika miinimumstandardid, aga samas jäävad alles ka riiklikud eripärad ja erinevused ma tahaksin siinkohal tänada raportööri senise hea koostöö eest Peeter Simon kaasas variraportöörid äh, sellesse töösse algusest peale ja oli alati avatud äh, meie seisukohtade suhtes ja kõik meie jaoks olulised punktid äh, on ka raportis sees, see ei ole sugugi iseenesestmõistetav, nii et ma toetan täielikult käesolevat raportit ja olen kindel, et viimased äh, pisiasjad lahendame ka ära kompromissläbirääkimistel. Peter, või? A question? Okay, shadows first. jah, variraportid kõigepealt. ma liitun eelkõneleja tänusõnadega, ainult paar lühikest märkust. vabandust. on selge, et äh, finantskriis on keskmist klienti vägagi ebakindlaks muutnud ja seetõttu on mõttekas praegusel hetkel pöörata tähelepanu väikehoiustaja kaitsele. oluline on pakkuda välja lahendus, mis äh, vastab samadele mõõdupuudele üle kogu Euroopa me pakume siin lahendust äh, sellise juhtumi puhuks, mida me ei soovi üldse lasta juhtuda. väga oluline on seetõttu panustada ka ennetusmeetmetesse, et vältida kõige hullemat. see on minu arvates äh, hea lähenemine, see paybox ja ennetustoetusmeetmed. Äh, mõnelgi juhul on nendest meetmetest äh, kindlasti abi, et äh, vältida pankroti või maksevõimetust. kui aga juhtub kõige hullem, siis äh, saab ka tulevikus olema selliseid juhtumeid, kus ennetusest ei piisa ja hoolimata sellest süsteemist ei ole seda sada tuhat, sadat tuhandet äh, kliendi kohta, nii et äh, oluline on arvestada selle nõudega, et äh, kõik äh, finantsasutused, ka Saksamaa hoiukassad peavad tagama hoiuseid kuni saja tuhande euroni ja siis me kõrvaldame ka konkurentsi moonutuse, mis seni on eksisteerinud. me peame ka ühes asjas äh, olema kindlad. krediidi või finantsinstitutsioonidel on äh, omad eripärad, nad on väga mm, erinevad, mõned äh, Saksamaa pangad äh, on riski osas täiesti ülevaatlikku infot pakuvad ja on teada, et osasid ei ole üldse võimalik päästa finantsinstitutsioonina, nagu kui peaks juhtuma kõige hullem. nii et riiklikud järelevalveasutused peaksid äh, kontrollima, kas äh, finantsinstitutsioonide osas on äh, tegemist homogeense grupiga või tuleks mõni sealt välja võtta. meil tuleb selle sõnastuse osas veel täpsemalt kokku leppida me ei pea siin hakkama nimetama üksikuid äh, finantsasutusi, see ei ole meie ülesanne, selle jaoks meil ei ole ka piisavalt infot, et üksikult finantsinstitutsiooni esile tõsta. aga probleem iseenesest eksisteerib. ja nüüd ehitushoiukassadel on vabatahtlikud süsteemid, mis on kallimad kui see, mida me välja pakume me võiksime ju öelda, et sellest piisab, me aktsepteerime seda, sellepärast et nende süsteemid lähevad veelgi kaugemale kui see, mida meie nõuame. muidu ütlesid eelkõneleja ja raportöör juba kõik ära, mis üldse öelda on me nüüd äh, liigume selles suunas, et viie päeva jooksul makstakse viis tuhat eurot ja hiljem kogusumma ja see on täiesti õige lähenemine. me oleme väga lähedal lõppeesmärgile, natukene tuleks veel siin küsimusi täpsustada, lihvida, aga me oleme üsna lõpusirgel, suur tänu! aitäh, Sven! Ja, ich will jetzt nicht äh, viele Worte wiederholen. ma ei taha nüüd siin asju üle korrata, aga tahan natukene täiendada seda, mida ütlesid äh, raportöör ja minu eelkõnelejad. finantskriis äh, ja valitsuste äh, ja Euroopa Liidu poolsed selgitused hoiuste kohta näitavad, kuivõrd äh, habras on see hoiuste tagamise küsimus. pangandussüsteem on nüüd praegu selles osas äh, kehvas olukorras, et äh, garanteeritakse hoiused viiekümne tuhande või saja tuhande euro osas, aga lahendamata on küsimus, et äh, mis juhtub siis, kui mõni väga suur pank satub raskustesse siis see õõnestab kõiki hoiuste tagamise skeeme, me ei tea, mis saab olema üldsegi lõpptulemus. minu arvates ei ole see tasakaal vastuvõetav, sellepärast et äh, me ostame siin nagu põrsast kotis. me ei tea, kuidas äh, pangad tagavad hoiuseid ja milline saab olema süsteemi kogu stabiilsus. see on minu meelest äh, selline ebatasakaal, mis on väga ebasoovitav. oluline on ka see, et äh, näiteks ennetusmeetmed ei oleks äh, nõrgemal kohal kui täna, aga eelkõneleja juhtis tähelepanu sellele, et äh, me ei tohi äh, karistada neid, kes juba praegu väga head äh, tööd ennetusvaldkonnas teevad. oluline on veelgi rohkem kui seni panustada ennetusele, mitte pärast kahjusid kõrvaldada. juhin tähelepanu ühele olulisele punktile selles raportis. komisjon on teinud omad riski hinnangud ja kas äh, need on adekvaatselt seotud pankade ärimudelitega? tavalistel pankadel on riskimäär loomulikult äh, madalam kui investeerimispangal. tekib äh, küsimus, et kas artikkel üksteist peaks ehk olema täpsem ja tooma rohkem välja erinevusi riskiprofiilis, kas see peaks kajastuma ka hoiuste tagamise skeemides? tänan ka hea koostöö eest äh, variraportööridega ning jään ära ootama edasist ühist tööd. mul oleks äh, hea meel äh, kuulda komisjoni käest, kuidas äh, ta tahab ühendada hoiuste tagamise skeemid äh, pangandusmääruse küsimusega, tänan. Viki, palun. aitäh ja aitäh ka raportöörile kes on väga palju aega ja vaeva näinud selle väga tähtsa teemaga tegeledes. muidugi mõista kiire sularaha liikumine Euroopa Liidus kriisi ajal ja äh, hoiuste tagatise skeemide erinevuse tõttu äh, tekkiski meil selline tohutu segadus ja kriis ühisturul Eh, kahjuks ei ole siin eh, variraportööride seas eh, rohkem erinevat päritolu isikuid, nii et võib tekkida tunne, et mõningates riikides pööratakse suuremat tähelepanu sellele kui mujal. tuletasin meelde ka, mida teie finantsminister ütles pankade kohta alles eile, aga kahju, et me ei ole ka fraktsioonina seda arutanud. ma tahaks ütelda, et tuleb ikkagi arvesse võtta seda, et ka teised riigid meiega äh, koos tuleksid. siin on ka inimesi, kes leiavad, et äh, kõik, mis on Saksa või Briti äh, mõjudega, siis tuleks sellele vastu hääletada. ma loodan, et siin ei teki sellist suhtumist. ma täiesti nõustun sellega, et kakskümmend päeva on liiga pikk aeg viis päeva on võib-olla natukene liiga lühikene, kas me hääletame viie päeva poolt äh, või mitte, seejärel jõuame seitsmeni äh, trialoogis, äh, triloogis komisjoniga. aga ma toetan täiel määral teie otsust üritada viit tuhandest eurot väljastada inimestele lühikese ajaga ja ma saan aru, miks te tahate seda sularaha väljastada, aga praktilisest lähtepunktist vaadates inimesed, eh, kes pankadesse pöörduvad, eh, tuleb ikkagi kontrollida, kas neil inimestel on võimalik see, eh, kas neil on see viis miljonit, tuhat eurot olemas või mitte. ja samuti võib tekkida siin probleeme perede siseselt üks ja koma viis protsenti kõikide pangaarvetesse on tohutu summa ja kui te teete analüüsi selle kohta, kui palju tahetakse välja maksma, maksta tegelikult äh, ei arvestaks sellega, et pankadelt me nõuame juba, et neid oleks palju rohkem äh, sularaha. ja nüüd me nõuame neilt veel rohkem kapitali ja veel rohkem likviidsust taoliste äh, hoiuste osas. me ei saa nüüd kõike seda üks-ühele üle kanda ja seda tõlgendada nii, et just täpselt selline summa tuleb välja maksta. Te rääkisite ka erinevustest liikmesriikides, osades on võib-olla kohasem, kui äh, rahastamine toimus äh, enne ja mitte pärast, aga see ei pruugi nii kõikjal olla. aitäh selle eest, et äh, siin erakordsetest juhtumitest räägite kui näiteks maja põleb maha ja saate suure summa korraga äh, selle eest, siis ja teile abi vaja läheb, siis see peaks olema võimalik. aga ma ei saa aru, miks peaks äh, näiteks kahe miljoni puhul samasuguseid äh, soodustusi kasutama kui tavaliste hoiustajate puhul ma arvan, et kaksteist kuud on ka samuti liiga pikk aeg siin ja võib-olla oleks vaja lühemat aega. ma usun, et teie lahendus ülepiirilis-, äh, piiriüleste laenude puhul on arukas, ei peaks kindlasti olema automaatne ja aitäh, et ka Norra teemad siia sisse tee-, võib-olla saaksime veelgi natuke paindlikumad olla, kui norrakad on olnud. Äh, neil on ainult väga vähe pankasid ja ainult koduseks kasutuseks inimesed äh, omavad suuri hoiuseid. nii et kui tegemist on Euroopa Liidu välise äh, küsimusega, siis saame näidata üles suuremat paindlikkust. aga kohalike omavalitsuste osas ma nii kena ei tahaks olla kui äh, sina. ma usun, et me tahame, et meie valitud kohalikud poliitikud ikkagi äh, Eh, natuke hoolt kannaksite selle üle, kus eh, nende raha on hoiul. minu koduriigis, eh, minu piirkonnas ei hoitud raha Islandil või kuskil niisuguses kohas. kui see on väikese piirkonna tegemist, kui on tegemist saja tuhande euroga, siis jah, aga võib ju olla, et raha on laiali jagatud, nii et siin tuleb natukene asjale järgi mõtelda suur aitäh, et olete üritanud lahendada ka Ühendkuningriigi probleemi siin, ma usun, et me suudame selle võib-olla natuke teisiti lahendada. Saksamaa teema. ma saan täiesti aru ja toetan äh, ja, ja, ja mõistan, et te tahate vastastikust äh, tagatissüsteemi ja rahastamise tase, ma saan aru, on siinsama nagu mujal, aga kui te tahate vastastikust skeemi, mis võimaldab teil tõhusalt äh, välja osta neid ettevõtteid, mis on rohkem kapitali pannud äh, panka, äh, mis ei ole konkurentsivõimeline, siis on olukord ja risk hoopis erinev sellest, kui tegemist on sillapangaga. seda vastastikku tagatist saab kasutada selleks, et äh, kehvas olukorras olevaid panku töös hoida, aga need riskid on hoopis äh, teistsugused kui äh, nende sillapankade puhul. kui ohud on erinevad, siis ei peaks ilmtingimata saama kasutada nullmäära vastavalt artiklile kaheksa kaheksa mul ei ole midagi selle vastu, kui te tahate oma süsteemi töös hoida ja mille abil saab äh, kehvas olukordis panku toetada, aga siis on vaja ka kapitali. me tahame, et äh, kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis oleks ikkagi äh, võrdsed seisud Äh, suur aitäh tehtud töö eest, vabandan, et nii palju küsimusi oli, aga veel lõpetuseks. meil on oluline, et kakskümmend seitse liikmesriiki korraga edasi liiguksid siin ja kahjuks ainult täna hommikul saime tõlked, nii et äh, inglisekeelse versiooni saime reede õhtul, aga nagu öeldud kõik see tundub olevat natukene saksakeskne ja ma muidugi tahan teiega koostööd teha, aga ikkagi kõik peavad olema võimelised edasi liikuma koos. jah, muidugi minu saksa keelele on see palju kasuks tulnud, mul ei ole mingeid kaebusi siin. hästi, kas oleme nüüd lõpetanud selle mikrofonivälise sõnavahetusega? I know, I've got a speakers list. All right, and I'm on it. jaa, mul on no, kõnelejate nimekiri olemas ja mina olen ka seal, jah. Try and even things up a little bit um,. No, I, I, I just wanted to say tahtsin lihtsalt ütelda veel ühte, mis on minu jaoks eriti oluline. ja see oli algses direktiivis artiklis kaksteist üks B ja mis puudutab eriolukordi ja seda katab teie muudatusettepanek eh, kaksteist ja nelikümmend üks. minu seisukoht on natukene teistsugune kui Vikil. minu jaoks on see väga oluline küsimus, sest et ma mäletan, et viimase ametioleku aja jooksul eh, me istusime väga kaua öösel koos, et see siia sisse läheks. ning eh, ma arvan, et kaheteistkuune piirang võiks osutuda problemaatiliseks, kui te üritate, kui tegemist on näiteks äh, oluliste pangakontodega ja kui on vaja äh, ühest riigist teise liigutada äh, raha, nii et mina jätaks selle kaheteist kuu sisse selles kontekstis vabandust, see kaheteist kuu sissejätmine võiks olla problemaatiline. kui eh, kõik on korras, siis eh, teie ettevõttes, siis on võimalik muidugi eh, teha seda, mida soovitakse, aga seda ei ole võimalik kõikidel teha, nii et see on minu poolt kõik. Peter, palun jah. Uh, tahaksin otse välja ütelda, mis ma mõtlen. pärast Northern Rocki Ühendkuningriigis me nägime, et me ei saa kõiki panku usaldada, osad olid võib-olla liiga väikesed. Äh, aga koos lõpuks äh, oli tegemist ikkagi suure mahuga ja seda me nägime kõikjal Euroopa Liidus. kas te ei usu, et neil on vaja eritähelepanu pöörata, mitte aga vähem tähelepanu ja kas me ei peaks eelrahastamise puhul silmas äh, ka seda kasutama, äh, me ei taha ju, et tagatised oleksid kõikjal täpselt samasugused I mean, I think that's my point is about whether or not the liqu- nii et minu mõte oli selles, et likviidsus, mida pakutakse teatud liikmesriikidele, sellesse võib-olla ei suhtutaks samamoodi ja selle tulemused ka ei oleks samad kui mujal. Spieglist vaatasin ka täna, räägiti sellest, et hoiupangad on järgmiseks kriisi allikaks võib-olla. Uh... suur aitäh!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 eltérő rendelkezéseket kellene hozni. Ez a lakástakarékpénztára vonatkozik. ma usun, et instrumendid peaksid olema teistsugused äh, säästupankadeks, jällegi ka sihtmäärad on üheks äh, probleemiks, viis äh, koma üks protsenti on siin lävendiks pandud ja ma ei usu, et me ei saa siin arvesse võtta sääste, sest et enamasti tuleb enamasti äh, need pangad, mis äh, majapidamiste hoiustega tegelevad, äh, need arvesse võtavad, sama kehtib ka arvestuste kohta, mis puudutavad neid summasid, mis tuleb välja maksta, mul on oma ettepanek. ja selle harmoneerimiseks ma tahaksin ka artiklis kaksteist, üksteist kolm sellega eraldi välja tuua ja ma räägin sellest ettepanekust teile ise. aitäh, Uudo! Äh, tänan. austatud äh, kolleegid, äh, iga kord, kui ma vaatan Baseli ettepanekuid või iga kord, kui ma saan ettepanekuid komisjonist, tekib mul mulje, et me tegeleme energiliselt nendega, kes seni ei ole problemaatilised olnud ja väga vähe pöörame me tähelepanu nendele, kes on põhiprobleemiks. ma ei väsi kordamast, et äh, finantsturu määrus peab olema eesmärgile orienteeritud reaalmajandusel peab minema paremini, nad äh, peavad saama äh, kergemini laenu, nii ettevõtted kui ka äh, muud tarbijad ja meil peavad olema stabiilsed finantsinstituudid ja kui siin nüüd tehakse loov katse säilitada meie pangandussüsteemi mitmekesisus, kuna mitmekesisuses peitub ka võimalus, sest mida monoliitsem on pangandussüsteem, seda haavatavam ta ka on. ühesõnaga, kui soovitakse säilitada seda mitmekesisust, aga samal ajal tahetakse sisse viia ühiseid äh, Euroopa standardeid, siis äh, minu arvates on see suur edusamm ja siinkohal kompliment äh, raportöörile ta on äh, lähenenud küsimusele ääretult innovatiivselt ja lepitanud erinevad aspektid äh, omavahel nii, et meil on rohkem kaitset, rohkem funktsionaalsust. kui see õnnestub, siis see komisjon Peeter Siimoni raportiga kirjutab ajalugu meil toimub siin asjade edasiarendamine Euroopa tasandil äh, mitte konfrontatiivselt, nii et äh, peaksime selles suunas edasi liikuma. kui meil tuleb veel äh, raportid natuke lihvida, nagu iga raporti puhul, siis ma usun, et me saame sellega kõik koos äh, hakkama, nii et täna ma tahaksin koordinaatorina juba ette tänada Peeter Simonit ja kõiki teisi, kes on loovalt selle töö kallal oma panust andnud. Uh suur aitäh, mainiti seda, et ka komisjon võib-olla soovib sõna ning võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt kaasõigusloojate äh, vahel, siis ka mina tahaksin äh, pöörduda komisjoni poole ja küsida selle dokumendi koha, mis on, äh, kohta, mis on edastatud nõukogu töörühmale. ja ma tahaksin samuti, et te kinnitaksite üles, et ka teie kaasõigusloojatele need dokumendid edastatakse ning et me saame ka teavet äh, uute liik-, äh, arengute kohta. kas komisjoni esindaja on kohal? Thank you very much for giving me the floor. suur aitäh, et mulle sõna andsite. ma ei tahaks detailidesse laskuda dokumentide osas, mis on edastatud äh, nõukogu töörühmale Need on äh, saadetud raportööridele ja need, kes äh, huvi on tundnud, on need ka saanud. tahaksin lühidalt äh, vastata küsimusele, mida mainiti, milline on seos panga resolutsiooni ja hoiuste tagatise skeemi vahel. tahaksin esmalt ütelda, et see seos on juba tehtud ja see on komisjoni ettepanekus olemas ja siin on kirjas, et kõik äh, fondid, äh, kõiki fonde mm, hoiuste tagamise skeemidesse saab kasutada äh, hoiuste ülekandmise puhul ühest amet, asutusest teise. ainsaks piiranguks siin on hüpoteetiline väljamaksmise kulu aga muid probleeme ei ole hoiuste ülekande eh, võimalus on ette nähtud, see tähendab seda, et eh, hoiuseid viiakse ühest eh, õiguslikust üksusest teise, ühest pangast teise. kui kaks panka kokku sulanduvad või moodustavad kolmanda panga, siis sellisel juhul võlausaldaja muutub, võlausaldaja hoiustaja suhe muutub, sellisel juhul hoiused lähevad üle. samamoodi kui pank jaguneb äh, kaheks nii-öelda heaks ja harva, halvaks pangaks. halb pank läheb alla ja hea pank jätkab klientide teenindamist, siis jällegi on tegemist ülekandega ühelt äh, õiguslikult üksuselt teisele. kui on äh, seotud sellega Sillamäe pank, siis jällegi on sama asi nii palju, kui mina olen aru saanud, siis äh, Ühendkuningriik on sellega palju tegelenud. hoiused võetakse välja ühest pangast ja viiakse üle teise panka. samamoodi. Äh, siin on tegemist sellesama asjaga ühelt õiguslikult üksuselt teisele, see kõik on juba kaetud komisjoni ettepanekuga me oleme teadlikud sellest, et kriitikat on olnud. me oleme seda kuulnud siin, me oleme kuulnud seda ka ettevõtetelt, liikmesriikidelt ja on öeldud, et panganduse resolutsiooni ei olnud võimalik vastu võtta samal ajal kui hoiuste tagamise skeemi eh, dokumenti. seda seetõttu, et viimased viisteist aastat on meil olnud hoia-, hoiuste tagatise skeemid eh, pangaresolutsiooni on aga arutatud Euroopas ainult kaks-kolm aastat, seega on meil vaja rohkem äh, andmeid, meil on vaja konsulteerida äh, asjaosalistega, sama oli ka hoiuste tagamise skeemi osas, aga andmed olid juba olemas, sellepärast et süsteem oli olemas ja direktiiv on meil olnud ka juba pikka aega. kui äh, osapooled, liikmesriigid, äh, pangad äh, tahavad ühineda sünergiatega, mis on loodud hoiuste tagamisskeemiga ja panga resolutsiooniga, siis me oleme valmis abistama neid, sellepärast et see on juba ettepanekus ära toodud. ja hea meelega aitame lähemalt tutvuda tekkinud sünergiatega, seda selleks, et vältida, et hoiuste tagamise skeemi ettepanek jääb äh, tupikseisu, kuna osad mõtlevad, et praegu ei oleks hea seda arutada, sest et võib-olla kunagi tulevikus on paremad tingimused loodud panga resolutsiooniga. tahame sellist olukorda vältida, kui võimalik, ja töötada konstruktiivselt kaasa õigusloojatega, aitäh! Um, suur aitäh! ja vormiliselt tahaksin äh, paluda, et te edastataksite alati sellised dokumendid EKONi sekretäriaadile, nii et me saame tagada nende äh, jõudmise kõikide liikmeteni, kes nende vastu huvi tunnevad, nagu te võib-olla kuulsite, siis inimesed, kes ei ole raportöörid või variraportöörid, tunnevad samuti selle teema vastu huvi. suur aitäh, Piiter, kas äh, soovid mitte liiga pikalt, palun, sest et meil on veel paari päevakorrapunkti. Äh, lõpetuseks äh, suur tänu äh, sõnavõttude eest, mis andsid mulle ka uusi tegutsemissuundi ja paar märkust üksikute punktide kohta, mida mainiti. siin muretsetakse selle pärast, et meil tekib siin mingi Saksa, Briti, Belgia, seda ma jagan olen rääkinud äh, väga paljudega ja siin kritiseeriti ka seda, et me kaitseksime kohalikke omavalitsusi. see on Prantsuse ettepanek, seal on süsteem äh, hoopis teistsugune. haldusüksused on äh, palju väiksemad kui Saksamaal, aga neil ei ole selliseid pädevusi, et neil oleks parem ülevaade hoiustest kui näiteks äh, erahoiustajale, mis puudutab nüüd eesmärke, siis me rääkisime siin ühe koma viiest protsendist. summa võib olla suur siis lõppkokkuvõttes, aga minu ettepanek on, et viieteist aasta jooksul saavutame selle ühe koma viie protsendi. räägitakse ka ühest protsendist äh, kaetud hoiustest kui eesmärgist, et pankadel oleks väiksem koormus ma saan aru, et äh, me soovime vältida konkurentsi moonutamist ja koormus ei saa olla liiga suur. me soovime konkurentsi moonutamist äh, vältida Euroopa siseselt, sellepärast et väiksemad äh, krediidiinstituudid oleksid rohkem koormatud kui väi-, suured pangad. meil tuleb aga kaitsta suuri Euroopa pankasid välispankade mõju eest. nii et äh, loomulikult koormus ei tohi olla liiga suur, aga me soovime siiski parimat, perfektset me kunagi ei saa, aga me soovime parimat äh, hoiuste tagamise skeemi luua ja see parim võimalik äh, stabiilsus eeldab ka nii palju raha kui võimalik ja kui nüüd tekib äh, küsimus, et kas äh, loobuda ühe koma viiest äh, protsendist ja kui minna siis ühele protsendile, siis stabiilsus kannatab ja seda tuleks vältida nii palju kui võimalik. meil on välja pakutud nüüd viisteist aastat, mitte kümme, lineaarne koormus on null koma üks protsenti pankadel kogu selle aja jooksul, ehk siis äh, pankade jaoks on äh, koormus iga aasta nii suur, kui see oleks äh, ühe protsendi kaetud hoiuste puhul, nad lihtsalt maksavad sisse pikemat aega, aga iga aasta nad ei maksa rohkem. nii et äh, me suhtume pankadesse täiesti õiglaselt aga, aga ühest koma viiest protsendist ma ei sooviks äh, loobuda. ja nüüd see ex ante ja ex post äh, küsimus. minevikus on meil olnud ex post süsteemid, aga kriis on meile näidanud, et äh, nii mõnigi hea sõna, mis äh, öeldakse eelnevalt, võib küll äh, mõjuda rahustavalt, aga ka siis, kui äh, tuleb ootamatu kriis, kui tekib maksuvõimetus, siis peab olema välditav olukord, kus süsteemis tekib äh, probleem niimoodi, et äh, finantsinstitutsioonid küll sooviksid äh, tagasimakseid teha, aga ei saa seda teha. kõik kodanikud säästavad kas pensioniks või mõneks suuremaks investeeringuks ja ma usun, et pangad peaksid käituma sama mõistlikult äh, kui äh, kodanikud oma igapäevaelus. ja nüüd lõpetuseks veel pankade osaluse arvutamisest. komisjon tegi siin ettepaneku, mille ma võtan üle laias laastus, aga ainult äh, alusena niimoodi, et äh, riik saab arvutada, kui palju sellest ühest koma viiest protsendist peab võtma oma kanda iga finantsinstituut, nii et äh, nii-öelda katel saaks täis. Euroopa pangandusmaastik on väga erinev ja me peame võimaldama suuremat paindlikkust. viimase viie kuu jooksul olen ma tutvunud pangandussüsteemidega, mida ma ei hakka nimetama, aga mis on äh, suhteliselt äh, igavad. on äh, osadel jällegi suured riskid. aga kui nüüd vaadata Ühendkuningriiki, Credit Unions ühelt poolt ja Royal Bank of Scotland teiselt poolt, erinevused on siin suured ja seetõttu lõikes üksteist me nägime ette, et äh, liikmesriikidel oleks siin võimalik äh, eristada panku vastavat äh, panga riskiprofiilile kümme kuni kolmsada viiskümmend. see ei toimu aga kuidagi suvaliselt, vaid lõikes üksteist punkt kolm me anname suunised, mille alusel tuleks üksikute konkreetsete finantsinstitutsioonide panused välja arvutada. niimoodi meil on suunised, Euroopa standardid, aga jällegi me pakume võimalikult palju paindlikkust koha pealt, tänu. suur aitäh! nüüd Äh, siis äh, kolmkümmend üks märts on muudatusettepanekute esitamise tähele, äh, tähtaeg aprillis no, arutame neid, üheksandal mail hääletame ja juulis täiskogul hääletame. nüüd seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt, milleks on kindlustuse tagamise skeemid ja Peeter Skinner, palun. Thank you very much uh, and uh, following on neatly I think from the suur aitäh, mis puudutab Äh, tagatisskeeme, siis äh, tuleb ütelda, et kindlustused ei ole nagu pangad. ja võib-olla peaksingi selle juurde jääma, aga osad inimesed siiski usuvad, et ei oleks vaja kindlustustoodete jaoks tagatisi, mina ei kuulu nende hulka. ma leian, et praegu kaasaegses finantsmaailmas inimesed siiski ootavad natukene ka tagatisi äh, erinevate toodete puhul nii et põhimõtteliselt tähendab see seda, et osad inimesed äh, on ju tegelikult usaldanud oma terve elu säästud ja tegemist on suurte summadega. Equatel Life muidugi ei ole see, millest tuleks siin lähtuda, aga raske on jah leida seda, kes on vastutav äh, reguleerijana. Euroopal on siin priviligeeritud roll, meil on võimalus teatud norme sisse viia. Euroopa Komisjoni töödokumendis on toodud välja teatud aspektid, äh, mis on õigesuunalised ja ma võin päris paljudega neist nõustuda, aga siiski teatud äh, võtmeküsimustes on minu arvamus erinev ma arvan, et meil on vaja võimalike Euroopa Liidu tasandil sekkuda, aga ma arvan, et selleks on eelkõige vaja Euroopa ülest eh, hoiuste tagamise skeemi. see, et mõningates riikides eh, tekivad probleemid ja nende küsimustega tegeletakse, tähendab seda, et tõenäoliselt on olukord väga keerukas ja erinevused suured, aga meil oleks vaja midagigi, eh, mis oleks mõnel määral ühtlustatud ja e, vastaks liikmesriikide kodanike ootustele. ma usun samuti, et me peaksime avaldama survet ka liikmesriikide järelevalveamet, asutustele. me ei saa alati e, liik-, EL-i tasandil vastust e, anda kõikidele probleemidele. liikmesriikide järelevalveasutused peavad olema vastutavad, vaatama, mis ettevõtetega toimub ja ma arvan, et see on miski, mis tuleb ka hiljutistest aruteludest Solventsus kahe osas näiteks välja. ma usun, et lisaks sellele peaks ka eeskirju reguleerima selles osas, kuidas äh, liikmesriikide kindlustuse äh, tagatisskeemid on korraldatud kui äh, esitatakse kaebus äh, pankrotti läinud äh, panga osas, siis peavad olema tingimused kõikjal ühtlased. samuti peab olema kooskõlastatus tagatud kaitse osas ning kindlustuse osas, mis on kaetud skeemide ulatusega osas. ma leian, et tarbijaid peaks sajaprotsendiliselt kaitsma me ei saa ju eh, ette ennustada, millised eh, kindlustused eh, toimuvad hästi, millised mitte. see töö on siin kin-, järelevalveasutuste töö. me teame, et kindlustajad nii tihti pankrotti ei lähe, aga aeg-ajalt seda juhtub ja see ja tõenäoliselt on neil ikkagi veel ka vahendid olemas, et inimestele raha tagasi maksta. siin on olukord erinev pankades, kus lihtsalt sularaha ei ole, et seda välja maksta. ja siin tuleks tihtilugu tähendab äh, see, seda, et äh, kindlustusasutused ei saa enam uusi kindlustuspoliise välja anda ja peavad muud moodi oma kapitali suurendama. Äh, praegu, nagu te teate, oleme me komisjoniga arutanud proportsionaalsusküsimust ja selle mõju. nüüd, kui me räägime lävenditest, siis meil ei ole üle-euroopalist määratlust selle kohta, kuivõrd VKE-d on mõjutatud sellest ja kuivõrd üldse kindlustusettevõtted nendega on seotud. ma tahaksin ütelda, et praegu ma ei tea, kuidas me saame VKE-d üldse siia sisse panna, ma olen nõus, eks ante fonde saab teatud viisidel rahastada esmaseks eesmärgiks on see, et äh, poliisid omad saaksid äh, äh, selle raha, mis neil on ette nähtud, seda on juba arutatud. kindlustus, kindlustuse osas me peame vaatama ka, kas sellised ex-ante fondid on mõistlikud rahastamine on üks küsimus, mis kuulub lähimuspõhimõtte alla ja ma usun, et nii see peaks jääma võttes arvesse seda, et tarbijatel peavad olema samad kogemused, siis ei tohiks eh, siin olla küsimuseks see, kus see skeem toimib, vaid reeglid peavad olema samad ja ma usun, et see on kõige olulisem. Eh, muidugi peavad skeemid vastama eesmärkidele ning eh, siin ma rõhutan Euroopa uue ameti, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Asutuse rolli testimisele ning kontrollimisel, kas häid tavasid kohaldatakse neis, samuti annavad nad aru äh, Euroopa Komisjoni parlamendile ja nõukogule. ja eelrahastamise puhul tuleks võib-olla sama sisse panna äh, Peeteriga me seda veel arutame, aga igastahes pakuvad mulle suurt huvi ka teiste variraportööride arvamused, loodetavasti saab tulemus olema positiivne. suur aitäh, Peeter küllap Jean-Paul vist tahab siin sõna võtta selles teemas. suur tänu. Otmar Karas, kes äh, tegeleb selliste juhtumitega ikka ja jälle, on mulle saatnud edasi oma märkused selleks, et ma saaksin tema märkused ka Piiterile edasi anda rahastamisaspekti ei tuleks harmoniseerida, tuleb jääda sellise süsteemi juurde, mis on ju liikmesriigiti väga erinev. selles osas on ta nõus härra Skinneriga ja ka järgnevates punktides, nimelt et on vaja minimaalset ühtlustamist selle fondi rolli osas, skeeme tuleb kasutada vaid äh, viimasel võimalusel, peab rääkima siin päritoluriigist, kindlustusvõtjad ehk tarbijaid peab kaitsma ja siin peab rääkima elukindlustusest. ühtlasi on ta nõus härra Skinneriga ka selles osas, et tar-, et maksumaksjate risk peab olema võimalikult väike, tuleb nende olukorda tugevdada ning ühtlasi tugevdada Järelevalveametite vahelist koostööd ja kaasata võimalikult tihedalt äh, siia ka Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutust. komisjon näeb ette ex-ante rahastamist, härra Skinner tuletas meile meelde, et ta on selle vastu, härra Karas on öelnud, et tema arvates peab rahastamis süsteemi otsustama subsidiaarsuse põhimõtte raames, ehk siis seda peavad tegema liikmesriigid. Skinneri raport räägib erinevatest mudelitest, härra Karas tahaks neid veel täpsustada. näiteks selles osas, et hüvitada kahju tarbijatele või siis, et suunata nad mingisuguse teise kindlustusseltsi juurde, et tagada järjepidevus. siin mõningaid teemasid definitsioonide osas ei ole käsitletud, näiteks äh, väärtpaberid ja seotud kohustused ja kuni see ei ole täpselt ära defineeritud, et siis ei ole mõtet uue seadusandlusega selles valdkonnas välja tulla. siin on ka kindlustusvahendajad sees, härra Karas sellega nõus ei ole, tema arvates see, äh, need vahendajad tagatisskeemide alla ei peaks jääma. ja nüüd äh, hüvitamistähtaeg peaks olema piisavalt pikk selleks, et järgida ka erilisi olukordi, näiteks kui käimas on äh, menetlus kohtu ees. edasi veel tarbijakaitsele vastavalt peavad siit välja jääma need inimesed, kes töötavad otseselt kindlustusfirmade jaoks. nii et need märkused olid härra Karasi omad ja mille ma siin suure rõõmuga teile ka edastasin. suur tänu. Olle suur tänu. nagu alati, Piiter, oled sa minu arvates teinud väga suurepärast tööd ja suure huviga otsisin siin äh, mida kommenteerida. väga oluline on see, et äh, sa käsitled seda, et kindlustus ei ole sama, mis pangandus ega ka äh, Äh, investeeringud ja kui vaadata siin kolme eri tüüpi seadusandlust, siis need tõesti ongi väga erinevad. ka meie töös peaks see peegelduma ja sinu raportis see nii ka on. mina usun päritoluriigi põhimõttesse ja samuti miinimum ühtlustamisse, jah, me võime pärast seda ühtlustamistaset tõsta, aga alustuseks on see miinimumtase päris hea. kohaldamisalast võib veel rääkida, nagu sa ise juba oled ka teinud. see on siin suure tähtsusega ja me peame üritama siin defineerida, võib-olla saaksime esitada küsimuse ka komisjonile, et mis siia kohaldamise alla täpselt jääb sina ise oled selles valdkonnas peaaegu et ekspert, aga tahaksin teada, et millised kindlustustüübid Solventsus kahe alla jäävad, kas kõik eri tüüpi elukindlustused, kui tegemist on elukindlustusega, mis on põhimõtteliselt nagu pensionifond või vähemasti neid kasutatakse sellel eesmärgil, on ju ka eri tüüpi pensionisüsteeme, eriti äh, Põhjamaades mis Solventsus kahe all on problemaatilised ja võivad ka siin problemaatilisteks osutuda. ja seega võib-olla tuleks see kõik täpselt defineerida. sa räägid siin sajaprotsendilisest kaitsest selle konkreetse ajaperioodi jooksul, selles osas pead sa mind veel veenma, et miks see on see kõige õigem tee siin räägitakse eh, ka eh, siis, kui, et seda tuleks laiendada, eh, kaitset tuleks laiendada inimestele ka sel juhul, kui tegemist on võltsinguga või pettusega või vahendajatega. minu arvates komisjoni tekstis seda sees ei olnud, nii et tahaksin kuulda, mida sa sellest täpselt arvad. see jääb investorite kompensatsiooni skeemi teil Ühendkuningriigis ja teil on selline laiem kaitsedefinitsioon. nii et kui sa üritad äh, sama teha siin terve Euroopa Liidu jaoks, siis, siis on sul vaja seda veidi selgitada. me ei räägi sel juhul enam pankrotist ja pettustest ma arvan, et väga raske oleks siin defineerida seda, millest üldse jutt käib. vastuseks härra Pulmanile. me teeme oma tööd korralikult siin komisjonis, kui kaitseme igat tarbijat, jah, seda võib ju ka öelda, aga teiselt poolt osaliselt äh, peaksime me olema siiski ka vastutustundlikud oma tegudes. ja me ei saa alati kõiki kõige eest kaitsta. nii et äh, see on üks selline minu isiklik äh, märkus nüüd rahastamisest mina üritan tagada korralikku rahastamist investorite kompensatsiooniskeemis ja seal, nagu te teate, on see rahastatud ex-ante. minul on selles osas oma kahtlused ja ma tean, et ka mõningatel teistel institutsioonidel on selles osas omad kahtlused. ja sama teema üle peaksime kahtlema ka siin kontekstis. ja siin on kahtlused veel eriti asjakohased sest et äh, ma tean, et sa tõid ühe näite, aga kui nüüd rääkida sellest, et kui palju kindlustusfirmasid on tegelikult läinud pankrotti või tegelenud pettusega viimasel ajal, ja et kas kindlustusfirmad on suutnud tekitada probleeme ka finantssektoris siis äh, minu arvates äh, siin näiteid tulla ei saa, võib, tuua ei saa, võib-olla nad on seda teinud, ma ei oska öelda, aga põhimõtteliselt äh, peaksime liikuma edasi sammhaaval, suund on õige minu vaatenurgast, aga võib-olla võiksime siiski mõned muudatusettepanekud siia teha selleks, et see raport oleks veelgi parem, aitäh! Sven. jah, Viki, kas? kui sul on kiire, siis palun, Viki, sa võid sõna võtta. jah, kolme väga lühikest märkust. sest et Peeter kindlasti teab hoopis rohkem kindlustusest kui mina. sajaprotsendilisest kaitsest ka see ei ole siin võib-olla moraalne oht, öeldes, et kõik saavad alati sada protsenti tagasi näiteks elukindlustuse osas, sest et äkki see äh, latt peaks olema siiski veidi allpool sajast protsendist. Äh, väljamakseperiood. ma tean, et kui mina olen kindlustuspoliisi aegumisel selle äh, rahaks muutnud, siis on võimalik näiteks elukindlustusportfell kanda edasi ka näiteks äh, teise kindlustusfirma juurde ja mitte seda rahana välja võtta, nii et see võib-olla võiks olla kasulik ja edasi äh, neljas punkt, siin räägime ettevõtetest, kui nad on veel maksu, kui nad on maksujõuetud, siis pigem peaks pöörduma nende poole, mitte kindlustusfirma poole. jah, aitäh, Sven, palun aitäh! kõigepealt ootan suure huviga võimalust äh, sinuga koostööd teha. meie töö oli järelevalvepaketi osas väga viljakas ja ka e, siin on ju ka paralleelne skeem investorite kaitseskeemi osas läheb käima ja Otmar e, Karasele soovin head paranemist ja ma loodan, et ta meiega peagi jälle liitub tõesti kahju, et äh, temaga midagi sellist juhtus mul on paar üldist märkust. esiteks, meil on kalduvus mitte võtta probleeme tõsiselt, vähemasti mitte neid, mis äh, ei ole meieni veel jõudnud ja see on osa praegusest arutelust. kõik on väga teadlikud sellest, et pangandussektoris on raskusi ja kindlustus äh, on väga üldiselt justkui see hea õpilane. ma tean, et kindlustus on äh, teistsugune kui pangandus ja et äh, kriisi äh, algatajateks ei olnud mitte kindlustusfirmad, aga samal ajal me ei peaks siin ka mingisuguseid müüte tekitama. üks nendest müütidest on minu arvates see, kui me ütleme, et kindlustusfirmad ei olnud kuidagi seotud kriisiga ja et kriisi tõttu neil ka mingeid probleeme ei olnud, vaatame ikkagi täpsemalt, mis praegu Eurotsooni riikide turgudel toimub ja mõtleme siis selle peale, et mis oleks saanud kindlustusfirmadega, kui me ei oleks pankadele appi tulnud. tänu väga laialdasele rahanduspoliitikale, mis äh, on ellu rakendatud tänu suurtele avalikele garantiidele kindlasti oleks kindlustusfirmad sel juhul äh, olnud väga suurtes raskustes, kui me ei oleks teinud seda, mida loomulikult kunagi ei peakski tegema, nimelt äh, turumajanduses pankade päästmine avaliku rahaga. võib-olla ei ole päris õige väita seda, et pangandussektor on täiesti omaette juhtum ja kindlustussektor teistsugune. me peame ikkagi ka seda valdkonda siin vaatama väga tõsiselt. ja siin on kaks peamist küsimust peaksime vaatama seda, mis toimub teiste paralleelsete skeemidega, eriti pangandusskeemiga ja selle ideega, et mõned pangad on liiga suured selleks, et pankrotti minna. kes sinna skeemide alla käivad, seal, kus need juba olemas on, ja millised on need äh, ettevõtted, mis ei suudaks oma lubadusi pidada nii et suurus on ka oluliseks teguriks eh, nendes skeemides. teiseks, oluline on ka mõelda ex-ante ja ex-post lähenemise peale. me ei tohiks eh, olla liialt enesekindlad selles osas, et vastasüsteem toimiks sama hästi et kindlustussüsteem on nüüd nii öö, äh, tugev ja nii usaldusväärne, et siin võiks ju toetada ex-post süsteemi. on mitmeid argumente sellise lähenemise vastu. kui kindlustusfirma läheb pankrotti, siis ta ise ei panusta omaenda äh, päästmisse. nii et see on üks argument, mis toetaks ex-ante süsteemi. teiseks, see on ju protsükliline. kui tekib suur raskus, mingisugune raskus finantsturgudel, siis kõike tehakse ekspost. kui turud on aga suurtes raskustes, siis ilmselt oleks ka suuri raskusi nõuda ekspost eh, väljamakseid. nii et paluksin kolleegidel väga tõsiselt selle üle mõelda on ju väga häid põhjuseid, miks panganduses ning investorite osas valisime ex-ante rahastamise ja ka mõningad praegu olemasolevad süsteemid äh, toimivad vastavalt ex-ante rahastamissüsteemile ja mulle tundub seega veider, et kindlustusfirmad nüüd kohe automaatselt on ex-post rahastamisega. ma näen siin ka teatud probleeme miinimum- ja maksimumharmoneerimise osas ning äh, päritoluriigi küsimusega teiselt poolt. kui me valime miinimumharmoneerimise, siis see tähendab, et need olemasolevad süsteemid liikmesriigiti, mis on juba väga erinevad, selliseks ka jäävad. ja kui me samal ajal, nagu härra raportöör on välja käinud, palume päritoluriigi põhimõtet, siis võib juhtuda, et erinevatel turgudel on väga erinevad äh, turuosalised, kellel on väga erinev kaitsetase, sõltuvalt nende päritoluriigist ja see moonutab konkurentsi, kuigi ta ei peaks seda tegema. nii et kui miinimumharmoneerimine on äh, variant, siis peaks võtma pigem nii-öelda lähte äh, liikmesriigi lähenemise. ma loodan, et ka seda arutelu äh, peame veel rohkem süvitsi tulevikus raportööri ja variraportööridega. ja viimaks VKE-d Sharon sellest rääkis. ma loodan, et raportisse on võimalik sisse võtta ka see, et vaid füüsiliste isikute hõlmamine ei ole see, mida me tahame. kui siin on mingeid konkreetseid põhjuseid, Peter, siis tahaksin nendest täpsemalt teada, võib-olla võiksime teha ka vajal- te,, teha ka vajalikud ähm, juriidilised muudatused selleks, et siin äh, saaks hõlmata ka teisi, nii et need on minu esialgsed kommentaarid. kokkuvõttes äh, tahan mina seda, et lõppkokkuvõttes nende süsteemide, äh, süsteemidesse panustamine toimuks ex ante, see sõltub konkreetsest kindlustusseltsist ja tema riski äh, tasemest, me peaksime võtma arvele süsteemseid ohte kui nüüd äh, avalikkus peab äh, päästma firmasid sel juhul, kui tekib maksejõuetusprobleem, siis äh, peab see kajastuma ikkagi ka suuremates maksetes tagatisskeemidesse, nii et kindlasti jõuame lahenduseni, mis meile kõigile sobib. suur aitäh ja ootan huviga koostööd. suur aitäh, Sven. Piiter, palun, kas sa võiksid vastata? jah, teen väga lühidalt mul väga kahju kuulda, et härra Karas äh, ei ole siin meiega, temaga midagi juhtunud, ehk siis saan lisainfot selle kohta hiljem. nüüd konkreetsetest küsimustest, jah, tõepoolest äh, siin rääkis Viki tarbijatest ja sellest, kui tarbijad liiguvad ühest kindlustusfirmast teise. seda võin ma kaaluda Äh, jagatud vastutus ja kas tulla välja uue seadusandlusega ja vahendajate küsimus, ma arvan, et selles osas peame kokku tulema ja arutama. võib-olla ilmtingimata ei ole vaja uut seadusandlust. tegelikult ju ka Solventsus kaks jäeti kõrvale, võib-olla meil on siin siis midagi puudu nii et sellest peaksime rohkem rääkima ja ma saan aru, et härra Kar-, Karas ka tunneb seda valdkonda väga hästi ja ka temal on siin äh, kõvasti sõna sekka öelda. oli, Olle rääkis siin mitmetest küsimustest, jah, tänan toetuse eest siin äh, kojas me hääletasime, ma ei tea, kas ma olin päris selle poolt või mitte, igal juhul oli tegemist liberaalide raportööridega, lõppkokkuvõttes ma olin nõus, seal oli terve rida tehnilisi sätteid äh, selle kohta, kas inimestele äh, müüakse midagi millegi muu pähe ja inimesed ei tulnud üldse selle peale, et kui äh, ettevõte on midagi lubanud, et siis nii ei lähe ja keegi ei uskunud, et turud enam ei kasva. nii et siin on loomulikult võimalused, on katastroofilised tagajärjed, aga võib-olla peaksime sellest veel omavahel rääkima ja vaatama ka Solventsus kahe dokumente, samuti Equitable Life'i juhtumit, see on hea näide ähm, regulatiivsest koostööst, piiriülesest koostööst ja nii edasi Äh, elukindlustussüsteeme on erinevaid, on erinevaid fonde, on erinevaid äh, viise, kuidas äh, seal kasutatakse kapitaliturge, need on erinevad Prantsusmaal ja Saksamaal, on suuri firmasid ja väikseid firmasid, mitmekesisus paneb meid väga keeruliste faktide ette, et kui palju varasid peaks nüüd ühel firmal olema. näiteks kui need varad on ühe riigi sees, kui nad ei saa öö, neid viia teise riiki, see on võib-olla veidi Põhjamaade küsimus, võib-olla mõned kindlustusfirmad ainult ülejääk varadega siin kauplevadki. solventsus kahe ümber rääkisime ju samast teemast. juuksed lausa kukkusid kõigil peast välja nagu minulgi, selleks, et äh, tagada see, et me ikka kahe jalaga maa peale jääksime. ma saan aru, kuhu te rihite. aga vähemasti selles pangandusküsimuses kindlasti hüppavad inimesed endale siin üksteisele kõrri. aga praegu on veel liiga vara, nii et äh, arutame seda siis laiemalt nüüd. vastutus. jah, põhimõtteliselt kõik oleme vastutavad aga sellist turvavõrgustikku on siiski vaja, on vaja seda neile, kes on kõige haavatavamad, neile, kes ei e, ole tõesti kuidagi mõistnud seda, et tegemist on mingisuguse ebaõigluse lepinguga ja ei saa ikkagi e, teha nii, et nüüd kindlustusfirmal ei oleks mingeid kohustusi siin midagi hüvitada. vahepeal võib-olla jõustub ka Solventsi, Solventsus kaks, nii et veel sellest kaitsetasemest, sajaprotsendiline kaitse on juba olemas mõningates liikmesriikides ja me ei peaks nõudma neilt seda, et nad tahavad, et, et nad peaksid sellest lahti ütlema. aga võib-olla peaksin rääkima ka subsidiaarsuspõhimõttest, sest et kui me nüüd sajast protsendist allapoole laseme selle lati, siis äh, mõningates liikmesriikides tähendab see vähendamist ja loomulikult nõuame siis rohkem, aga saame hoopis vähem Sven tõstatas Solvency kaks äh, plaanidega seotud küsimuse, ootan suure huviga rakendusmeetmeid. kui vaadata ka kapitalinõudeid, mis Solvency, äh, Solventsus kahes on, siis see on digi-, see on täiesti teistsugune kui pangandussektoris, mulle väga meeldiks, et pangandussektor ka mõningaid nõudeid järgiks. me peame äh, kaaluma seda, et millised on miinimumkapitali nõuded, kapitalinõuded, kapitalinõuded kui vaadata kapitalinõudeid, siis eh, tegelikult eh, see on siin eh, see väga keeruline eraldusjoon, et näha, mida iga kindlustusfirma sel juhul peaks tegema. nii et argument on hoopis keerulisem kui see, et öelda, et nii palju, nii suur hulk, nii suur protsent peab juba olemas olema ja ja muud mitte, nii et tahaksin leida sellise kuldse keste. ja esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist ju tulevad ka rakendussätted, nii et ringiga jõuame ilmselt nende juurde tagasi. nii et suur aitäh kõigile ja kindlasti räägime sellest hiljem ka juba omavahel. suur aitäh, Piiter! muudatusettepanekute esimeste tähtaeg on kahekümne esimese märtsi keskpäeval üheksateistkümnenda aprillini, räägime muudatusettepanekutest, kakskümmend neli mai hääletame ning juuni teisel täiskogul peaksime seda siis äh, hääletama. nüüd viimane päevakorrapunkt, mis on ülemaailmne majanduse juhtimine, Gunnar Hökmark, kes on raportöör, palun. suur aitäh! ma jagan variraportööridele laiali ka esialgse raporti struktu-, struktuuri. teeksin väga lühidalt. esiteks peame mõtlema selle peale, et äh, tasakaal maailma majanduses on praegu hoopis teistsugune, kui ta kunagi oli. ülemaailmsed institutsioonid on nüüd olnud enam-vähem samasugused kui pärast äh, teist maailmasõda. nüüd on aga kõik muutunud, tegemist on täiesti teistsuguse majandusliku reaalsusega. toimuvad tegelikult väga dünaamilised majanduslikud muutused äh, ja seda sõjajärgsel ajal ja seda peamiselt siis Ameerika Ühendriikides, Euroopas põhimõtteliselt maailma majanduse juhtivas osas. nüüd enam olukord selline ei ole. kui vaatame, kui hoogsalt arenevad näiteks tärkava majandusega riigid. üks põhjuseid finantskriisi taga on see, et maailma majandus ei suutnud kohaneda uute olukordadega maailma majanduses kui me räägime siin tasakaalust ja tasakaalustamatusest, siis äh, oluline on silmas pidada järgmist. tasakaalustamatusi on alati nähtud. aastakümnete jooksul oli ju tohutu vaesus ko-, äh, arengumaades ja ja suures osas maailma majanduses ei toimunud mitte midagi, mingisugust majanduskasvu nii et ühena hulgast lähtepunktidest peaks äh, pidama meeles seda, et viimase kolmekümne aasta jooksul on oluliselt äh, suurenenud äh, nende inimeste arv, kes elavad suhteliselt hästi maailmas, nii et enne oli neid üks miljard, nüüd neli miljardit. ja see mõjutab ju ka nii-öelda majanduslikku maailma korda. mida on kõige olulisem saavutada äh, praegu rahvusvahelisel tasemel. läbipaistvus, stabiilsuse juured finantssüsteemis, me peame mõistma rahandusküsimusi, finantsküsimusi, sest et üks kõige suuremaid probleeme praegu ja ka enne kriisi olid erinevad rahanduspoliitikad. Ühendriigid olid juhtival kohal probleemide tekitamises ja praegu näeme ka suuri paralleele sellega. kui vaatame Ameerika Ühendriikide rahanduspoliitikat, siis näeme, kust on saanud alguse erinevad valuutaprobleemid. kui räägime tasakaalustamatusest, sest et on, seal on vaja ju kahte poolt seda kipume unustama. räägime palju ülejääkidest, aga sama hästi võiksime rääkida ka defitsiidist, sest et defitsiidist tuleb ju lõpuks see ülejääk. ja kuna paljudes majandustes on nii palju äh, kulutatud, siis on see viinud ülejääkidena teistes majandustes, me ei räägi siin Euroopa Liidust, Ehm, siin võime me rahulikult hingata, aga kui vaadata näiteks ülejäänud maailma, ülejääk eh, Hiinas tuleneb ju puudujäägist eh, Ameerika Ühendriikides. nii et seda peab eh, kõike korraga vaatama. siin on mõningad elutähtsad küsimused. esiteks ülemaailmsed institutsioonid peame tagama selle, et meil oleks Rahvusvahelise Valuutafondi raames sellised institutsioonid olemas. G kakskümmend peaks tagama seda, et järgitakse läbipaistvusreegleid, stabiilsusreegleid. oleme ikka ja jälle rääkinud Solventsus kahest ja ka teistest ideedest, mis ikka ja alati on seotud äh, selliste ülemaailmsete rahvusvaheliste struktuuridega. rahvusvaheline valuutafond on kõige äh, olulisema rolliga seda tüüpi institutsioon ja loomulikult peaksime nõudma rohkem ka kõikidelt teistelt äh, rahvusvahelistelt struktuuridelt, näiteks G kahekümnelt, et nad tagaksid parema tasakaalu. ja kui juba rääkida valuutast, siis minu arvates tegelikult ei ole vaja uusi reegleid oma valuuta jaoks. me peaksime pigem tagama selle, et valuutad tege-, valuutad areneksid et-, valuu-, erinevad vääringud areneksid edasi vastavalt mm, reaalsusele turul. kui meil on selline suhteline selleks on vaja suhtelist äh, distsipliini rahanduspoliitika osas, sest et rahanduspoliitika on ju valuutaprobleemide aluseks. tahaksin siia lisada veel kolmanda elemendi. selleks, et ähm, maailma majanduse areng oleks tasakaalustatum või stabiilsem, siis peab vaatama ka kaubandust. hetkel on kaubandussuhted asümmeetrilised, sest et meie majandus või meie kaubandus ei ole nii avatud, nagu peaks olema ja tihtipeale tegelikult tuleb see Euroopale endale kahjuks. ja see selgitab ka seda, miks on meil puudujääk seal, kus seda näha on, kui meil oleks näiteks teenuste osas hoopis avatum äh, kaubandus, siis tooks see Euroopa Liidu kaubandusele kasu see suurendaks ka eksporti ning vähendaks meie eelarve puudujääki ning võib-olla isegi viiks meid ülejäägini. peaksime siin vaatama ka põllumajandusturge. see avan-, avaks ju oluliselt uusi võimalusi äh, vaesemas maailma osas, kõik teavad, kui tundlikud need teemad on aga kui me tõesti tahame, et maailma majandus oleks tasakaalustatum, siis peame ikkagi tegelema ka nende maailma majanduse osadega, mis praegu seda tasakaalustatust tekitavad. minu eesmärgiks selles raportis on panna paika peamised eesmärgid, kuidas aidata kaasa selliste äh, rahvusvaheliste institutsioonide loomisele, mida meil vaja on alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, kuidas äh, eemalduda nendest struktuuridest, mis meil varem olemas olid või äh, sellest meelsusest, mis varem oli kõige levinum. tegemist on väga põneva aruteluga, aga sellel on ka väga suured mõjud. kui Euroopa Liit suudab äh, töötada välja midagi realistlikku ja tõeliselt saavutatavat ülemaailmselt, siis see defineerib ju uue maailma majanduse. võib-olla sel juhul oleks meil võimalik panda ka alus stabiilsemale majandusarengule tulevikus. ja loomulikult Äh, on ütlematagi selge, et kui me vaatame seda, mis praegu toimub maailma majanduses või maailmas üldiselt, näiteks Jaapanis, siis meil on vaja selliseid ülemaailmseid stabiilseid institutsioone. aga samas on meil vaja realistlikke poliitilisi eesmärke, mitte tühipaljast juttu ootan suure huviga arutelu siin, aga ka variraportööridega järgmistel koosolekutel, kui ma tutvustan oma raporti ettepanekut. suur aitäh, Gunnar! variraportöör on vähem, aga Edward on siin, nii et palun! aitäh! tõepoolest, finantskriis on rahvusvaheline, see sai alguse ühes riigis, aga levis siis igale poole. majanduskriis oli ja on siiamaani rahvusvaheline laenuprobleeme on siin ja sealpool Atlandi ookeani ja ülemaailmsed tasakaalustamatused ongi ülemaailmsed. meil on vaja ka ülemaailmseid äh, lahendusi ja olen äh, härra Ökmarkiga selles osas nõu, et nõus, et Euroopa Parlament peaks sellesse töösse panustama. augustis tuhat üheksasada seitsekümmend üks kukkus äh, järelevalvesüsteem kokku ja nüüd on meil selline ajutine süsteem, mida aasta-aastalt pikendatakse, mõningad küsimused on endiselt vastamata, kas meil on piisavalt, äh, piisav likviidsus, kas on õigustatud see, et kasutada äh, riigisisest valuutat rahvusvahelisteks makseteks, ja mõningad rahvusvahelised äh, organisatsioonid on lihtsalt äh, igand äh, kas G kakskümmend on tee tulevikku? võib-olla peaksime G kahekümne ülemaailmse valitsemise kuidagi struktureerima ja oleks vaja institutsioone, meil on Maailmapank, WTO, IMF aga on vaja mingit sellist valitsemisstruktuuri, hetkel täidab seda rolli G kakskümmend, aga võib-olla see peaks olema midagi formaalsemat. nii et äh, probleemid on täitsa olemas. peame rääkima ka läbipaistvusest, korruptsioonist, rahandusküsimusest või valuutaküsimustest, äh, inflatsioonist äh,, mis tuleneb toiduaine hindadest või nafta hindadest või millest iganes. vaatame kõike seda, kuidas see äh, mõjutab ülemaailmset stabiilsust. ootan suure huviga võimalust töötada koos härra Ökmargiga variraportöörina. ma tõesti usun, et tegemist on väga olulise teemaga, millesse peab parlament andma ka oma panuse. suur aitäh! Danuta Hübner, palun! suur aitäh! Gunnar, sul on siin tõesti selline võimatu ülesande on, ülesanne antud ja ma tahaksin tulla välja ka mõningate ideedega, mis võiksid lahendusteni viia. ma olen mõlema kolleegiga selles osas nõus, et ülemaailmne valitsemine on hetkel kriitilise tähtsusega. see on oluline meie tulevikuks. meil on vaja äh, ülemaailmset majandusvalitsemist mitte ainult äh, sellepärast, et ülemaailmsed probleemid nõuavad ülemaailmseid lahendusi, vaid sellepärast, et turgudel on üleüldiselt vaja reegleid. ja rahvusvahelised turud on ju põhimõtteliselt äh, siseriiklike turgude kombinatsioon ja sellistel kooslustel on reegleid veelgi rohkem vaja. samal ajal peame aga pöörama suuremat tähelepanu sellele aspektile, sellepärast et ka tasakaalu puudus on suurem maailmas. kuidagi on vaja sellele reageerida ja seda ei ole võimalik teha muud moodi kui siis, kui on olemas hästi toimiv maailma majandusvalitsemise süsteem hetkel on maailmast nii mõndagi puudu olemasolevate institutsioonide pädevus on lünklik ja siis kohe tekivad sellised mitteametlikud institutsioonid, mis selle tühimiku täidavad siis, kui tekib kriis. kuna alalised äh, maailma majandusvalitsemisinstitutsioonid äh, ei ole täiuslikud, siis alati on ruumi sellistele ajutistele institutsioonidele. aga ajutised institutsioonid ei paku meile harilikult piisavalt läbipaistvust, nii et nad ei kujuta endast äh, alalist lahendust. eriti praeguses olukorras. ja veel nendest äh, mitteametlikest organisatsioonidest tihtipeale on need seotud G kahekümnega, G kakskümmend tekkis ja väga kiiresti ja selle tõus oli samuti väga kiire. ja kui vaadata G kahekümne ajalugu, siis näeme, et G seitse ja G kakskümmend on selle äh, esiletõusu tõttu jäänud ilma oma äh, kunagisest rollist võib-olla see õige arv oleks kaksteist või kolmteist, olenevalt sellest, kas võtta aluseks G seitse või G kaheksa. kas nemad on nüüd valmis võtma enda õlgadele maailma majandusvalitsemise, ma ei julgeks küll öelda, et nad tunnevad sellist vastutust. aga G kahekümnes on, hoolimata G kahekümnest on maailma valitsemises ikkagi endiselt üsna ebastabiilne olukord see ei tohiks pikaks ajaks kestma jääda. kahe tuhande kaheksandal aastal olid nad väga efektiivsed, sest et nad, äh, neid ajendas hirm, aga nüüd on kerkinud esile teised huvid. minu kolmas märkus, mida sina, Gunnar, ka mainisid võib-olla küll teiste sõnadega, selleks, et ähm, ülemaailmne valitsemine oleks tõhusam, siis peab see ikkagi peegeldama ka kõikide sidusrühmade soove. sest muud moodi ei ole äh, alalist lahendust võimalik leida. minu küsimus oleks järgmine, ma loodan, et raportis sa sellele ka vastad. kas me oleme valmis hetkel selleks, et meil oleks selline jagatud ülemaailmne äh, struktuur või peaksime me pigem lähenema pragmaatiliselt? kui vaadata erinevaid huve ja samuti tasakaalustamatusi, siis loomulikult keegi peab järelevalvet pidama, keegi peab äh, midagi tegema, aga siin on tohutu hulk siseriiklikke huvisid. Äh, tasakaalu on paigast ära löönud fenomenid, mis äh, on nüüd küll ülemaailmsed, aga esialgu olid riigisisesed nii et kas peaksime jätkama endiselt pragmaatilise lähenemisega, võib-olla see oleks üsna kehv, aga ma ei, ma ei tea, kas see on üldse realistlik lähenemine, aitäh. Thank you very much, Gunnar. Wish... suur aitäh, Gunnar, palun, kui sa tahad vastata. võtan siis kokku, seda on ju väga lihtne teha. suur aitäh nende oluliste sõnavõttude eest, see näitab, et koos suudame nii mõndagi ära teha esiteks G kakskümmend ei ole enam seesama, mis oli näiteks G seitse. ikkagi tekib küsimus, et kas G kakskümmend on see õige foorum, kus kokku tuu-, kokku tuua olulised sidusrühmad. G seitse, need olid need kõige suuremad, võimsamad riigid nad tuli kokku tuua vajadusest lähtuvalt, aga see ei olnud just kõige, see ei olnud just see viis, mis tagas kõige suurema esindatuse. loomulikult äh, viimaste aastate kriis äh, mõjutab meid kõiki, aga kui räägime ülemaailmsest majandusvalitsemisest ja institutsioonidest, siis peame rääkima ka ülemaailmsest edust, mida me oleme näinud kolmekümne aasta jooksul pärast seda, kui eh, vanad institutsioonid kaotasid oma endise rolli. sest et tõeline majanduskasv sai alguse kaheksakümnendate aastate keskel, kui meil ei olnud enam Bretton Woodsi süsteemi ja kui eh, finantsturud ülemaailmselt olid täiesti teistsugused. ja see tee eh, ühe miljardi inimese juurest, kes elasid enam-vähem hästi, nüüd nelja miljardini, kujutab endast ikkagi üsna olulist muutust seda peame me toetama ja sellist fenomeni toetama ka tulevikus. meil on vaja rahvusvahelist läbipaistvusraamistikku, mis äh, kaasab kõiki sidusrühmi, mõlemad kolleegid sellest ka rääkisid, kuid samas peame tagama ka vajaliku paindlikkuse majanduskasvule. nii et äh, võib-olla meil ei olegi vaja tasakaalu ega stabiilsust, vaid äh, stabiilset dünaamilist arengut nii et stabiilseid institutsioone, aga dünaamilist arengut. ja kui Euroopa Liiduna siin poliitiliselt saame me seda protsessi mõjutada, siis see on loomulikult fantastiline, aitäh! suur aitäh Gunnarile, tegemist on tõesti potentsiaalselt väga põneva raportiga. ajakava on järgmine. hetkel on aega palju, sest et nii me seda ette nägime üheksateistkümnenda aprill äh, ettepanek, kümnes mai muudatusettepanekud, neliteist juuni muudatusettepanekute arutamine, üheksateistkümnendal september hääletus, selleks et oktoobris äh, läheks esimesele täiskogule. aga vaatasin siin G kahekümne ajakava ja võib-olla peaksid ka sina seda arvestama kolmandal-neljandal novembril leiab aset G kahekümne kohtumine, nii et novembri täiskogu oleks võib-olla kõige paremini ajastatud, kui tahaks arvestada või kui me tahaksime, et nemad vähemasti teoreetiliselt võtaksid arvesse seda ka juba hilisemal Pariisi kohtumisel, mis leiab aset neljateistkümnendal, viieteistkümnendal oktoobril nii et võib-olla septembri teise täiskoguga hoopiski saaksime selle asjaga ühele poole. ühesõnaga lihtsalt selline idee, võite selle peale mõelda ja ajakava on võimalik vastavalt kohandada. loomulikult, mida rutem saame üldise raamistiku paika panna, seda parem. aega meil veel on, nii et äh, üritame siis äh, selleks ajaks lõpetada ja variraportöör on ka nõus, nii et võtate seda siis arvesse. üheksateistkümnenda aprill, järgmine peatus. suur aitäh kõigile ja tundub, et sellega oleme lõpetanud, aitäh!